rahvusvaheline naistepäev ning me oleme oma päevakorra korraldanud niimoodi, et seda olulist päeva tähistada. täna hommikul toimub meil kaks arutelu, mis puudutavad naiste olukorda ja sellele järgneb ÜRO pagulaste ülemvoliniku pöördumine